võtma ja hoolima tõesti selle eest, et me eh, kehtestame väga tugeva turukontrolli süsteemi, aitäh! Grazie, Kom... aitäh, volinik! me oleme saanud eh, resolutsiooni eelnõu, arutelu on lõppenud ning hääletus toimub homme kell kaksteist ja järgmine istung toimub homme, neljateistkümnendal juunil kella üheksast kaheni ja kella kolmest kella viieni. päevakord on avaldatud ja on kättesaadav parlamendi veebileheküljel. istung on peatatud. ja aitäh tõlkidele, kes